igasuguseid probleeme ja ei maksa äh, seda asja niimoodi pole, polemiseerida. Äh, meie peaksime olema järjekindlad ja vaatama, et meie niimoodi ei toimiks. härra Poitsa. Äh, aitäh, proua president. iga tehnoloogiline edusamm on hea, aga seda muidugi siis, kui äh, selle juures peetakse kinni jagatud äh, väärtustest. nii nagu ka nõukogu esindaja ütles, kui hakatakse siin embrüote pärilikkusmaterjali muutma, siis äh, loodetel võivad tekkida geenimuutused ja need muutused võivad edasi kanduda ka järgnevatele põlvkondadele samamoodi mõjutab see küsimus ka inimväärikust. inimese pärilikkusmaterjali genoomi muutmine on ka rahvusvaheliselt keelatud, mitte ainult Euroopa Liidu õigusandlusega. mul on äh, väga hea meel selle üle, mida ütles volinik Jourova. ja nüüd tekib küsimus, et mida kavatseb komisjon ette võtta Hiina eksperimendiga. jah, siin küll kaheldakse, kas tegelikult ka toimus see, mida Hiina teadlane väitis. ja ma loodan, et komisjonil õnnestub siin ka Hiina teadlastel täpselt teada saada, mis sai hoolitseda sellest, et Hiina teadlased peavad kinni ka rahvusvahelistest nõuetest. aitäh, järgmisena proua Kabes-Ruiz, palun. aitäh suured tehnoloogilised edusammud, teaduslikud edusammud toovad endaga kaasa ka eetilised arutelud. ja samamoodi on see ka selle teadusliku küsimuse puhul. meil on vaja kõrge kvaliteediga teadust ja uuringuid, et siin nüüd hakatakse embrüoid nagu menüüst välja valima, sellega me ei saa nõus olla kuid samal ajal tuleb kasutada ära võimalusi, mida tehnoloogiline areng pakub ja ma mõtlen siin näiteks geneetiliste haiguste, geneetilist ravimist või näiteks ka teatud rakkude moonutamist selleks, et ravida vähki me peame võitlema väärkasutuste vastu meditsiinis, aga samal ajal peame me ära kasutama igasuguseid positiivseid mõjusid. me peame rääkima eetilisest raamistikust äh, selle uue distsipliini puhul ja panema paika raamistiku, aga niimoodi, et see pakuks ka võimalusi. aitäh, järgmisena proua Petir, palun. aitäh, proua president. Hiina teadlane, kes väitis, et ta äh, öö, äh, lõi geneetiliselt muundatud lapsed, äh, see tuleb tõesti hukka mõista, teadus öö, peab äh, teenima inimkonna huve ja see, mis nüüd juhtus, on tõesti eetiline probleem ning meie seadusandjatena oleme need, kes peavad paika panema piirid selleks, et äh, eetiliselt vastuvõetamatu oleks ka võimatu. me peame hoolitsema selle eest, et teadus äh, järgneb eetikale, mitte vastupidi teadus on inimkonna jaoks tähtis, teadus on ka selleks, et inimkonda uurida, tänu teadusele on meil õnnestunud väga paljusid haiguseid ravida, kuid me ei tohi ära unustada seda, et see, mis teaduslikult on võimalik, ei ole eetiliselt vastuvõetav. inimese pärilikkusmaterjali genoomi muutmine on vastuvõetamatu, sest see mõjutab ka hilisemaid põlvkondi, sest need muudatused kanduvad edasi. Euroopa Liit peab äh, võitlema üleilmselt sellise tehnoloogia kasutamise keelustamise eest ja aitäh! härra Morgana, palun järgmisena. ja aitäh! ma olen täiesti nõus kolleeg Mikolašitši ja ka teiste eelkõnelejatega. siin ilmselgelt viidi läbi eksperiment, Äh, või vähemalt Hiina teadlased väidavad seda ja selle eksperimendi puhul oleks tegemist inimväärikuse rikkumisega, mis on aga Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga kaitstud väga paljud äh, eetilised ja ühiskondlikud küsimused tõstatuvad sellega. jah, tõesti on väga palju ära tehtud, võideldes erinevate haigustega, kuid me peame siin tegema äh, vahet äh, sellega, sellel, kas kasutatakse keharakkusid või hoopis pärilikkusmaterjali genoomi, sest viimase puhul öö, ei mõjuta see mitte ainult inimest ennast, vaid ka tema tulevaid põlvkondi ja me teame, me ei tea täpselt, kuidas tulevaste põlvkondade puhul see genoomi muutmine välja tuleb. Euroopa Liit peab nõudma väärtustest ja põhimõtetest kinnipidamist ja ütlema, et on teatud punased jooned, millest üle, mida ületada ei tohi. kõnelejad katkestatakse Äh, tõesti, kell on väga palju, sellepärast palun teil kõne eest kinni pidada ja proua Jourova, palun. proua president, lugupeetud daamid ja härrad, aitäh, tõesti suur tänu, et tõstatasite selle teaduslikult ähm, ja ka eetiliselt väga tähtsa küsimuse ja tundliku küsimuse ja ma kinnitan teile, et komisjon tegeleb selle küsimusega edaspidi ja ku-, tulevikus kuulete meie käest sellega, aitäh! ja nüüd lõpetuseks saab sõna minister Tšamba, palun! Every... Yes, it's working? Okay. I wish to thank... suur tänu, et tõstatasite selle küsimuse. nõukogu pani selle küsimuse kirja, samamoodi ka selle, mida siin täna öeldi ja ma kinnitan teile, et see küsimus jääb meie päevakorda. aitäh teile veel kord äh, tähelepanu eest. aitäh, sellega on see küsimus nüüd ammendunud ja järgmine istung on täna juba kell üheksa hommikul ja muide, mina olen kell üheksa hommikul kohal ja loodan, et te liitute minuga ja päevakord on parlamendi veebilehel avaldatud, võite sellega seal tutvuda ja sellega on istungjärg praeguseks peatatud.